Der Präsident! President. Liebe Kollegen. armsad kolleegid, ma tervitan teid äh, ja vastavalt päevakorrale tuleb nõukogu ala, praegu nõukogu avaldus äh, Tšehhi eesistumisaja kava tutvustamiseks. ma tervitan siin äh, Tšehhi peaministrit Mirek Topolanekit tere tulemast, äh, härra peaminister Topolanek. ma tervitan ka Euroopa Komisjoni presidenti Jose Manuel Durao Barroset. armsad kolleegid, me kõik teame, et äh, eesistumine on alati eriliseks väljakutseks ja ma tean, et äh, peaminister Topolanek Baskit äh, puudutab see intellektuaalselt ja emotsionaalselt vägagi, et äh, tema oma äh, poliitilise kogemusega, arvestades ka kommunismi aja aastaid, saab nüüd e-, Euroopa Liidu eesistujaks olla ja sellest siin rääkida. pärast Sloveenia eesistumise aega on tegemist nüüd teise eesistumisega, mille võtab üle üks riikidest, kes liitusid esimesel mail kaks tuhat neli. ma tahaks kõigile kolleegidele öelda, et me toetame täiel määral Tšehhide eesistumist ja me teeme kõik selleks, et äh, Tšehhi eesistumine kujuneks edukaks. ma äh, palun teil, äh, ma annan teile nüüd sõna ja tervitan teid veel kord südamest Euroopa Parlamendis